przewodniczący! Prezydent. E, wznawiam posiedzenie. Jätkame istungit. Eilse istungi protokollid on välja jagatud, kas kellelgi on nende kohta midagi öelda? näib, et ei ole, seega loeme protokolli kinnitatuks. esimene päevakorrapunkt täna pärastlõunal on infotund komisjoni presidendiga. peame kinni siis tavalisest menetlusest. küsimuse esitamiseks on üks minut, vastamiseks üks minut ja kui esitatakse täiendav küsimus, siis kolmkümmend sekundit küsimuseks, kolmkümmend sekundit vastuseks. E, ning esimesena saavad siis äh, sõna fraktsioonide juhid või nende esindajad. esimesena saab sõna meie kolleeg Corin Wortmann-Kool, kes esindab Rahvaparteid. aitäh, president. president Barroso, ma tahaksin teile esitada ühe küsimuse, mis puudutab ähm, Euroopa hädaabifondi. ma tahaksin rõhutada, kui suurt tähtsust teie sellele omistate. tegemist on ju Euroopa algatusega ning nüüd minu küsimus. mida te arvate selle fondi pikendamisest? kuidas saaks seda fondi aja jooksul tugevdada? riigi võlakirjade olukord praegu on suhteliselt rahulik, aga äh, see kõik võib muutuda, nii et, et milline on teie nägemus selle fondi pikendamise kohta? aitäh, härra Barroso, veel kord tere tulemast Euroopa Parlamenti, te olite siin küll juba täna hommikul, palun vastake, aitäh! Äh, proua Wortmann-Kool, ma tänan teid selle küsimuse eest Äh, tegemist ei ole ainult minu seisukohaga, vaid komisjoni ühtse seisukohaga, mis on kajastatud ka siin dokumendis. meie leiame, et äh, selle fondi rahastamisvõimet tuleb tugevdada ning tema tegevusulatust laiendada. meie peame seda osaks kõikehõlmavast vastusest. loomulikult ei ole see kogu vastus selles dokumendis mainitakse seda fondi vaid ühe sõnaga, siin räägitakse ka struktuurireformidest, eelarve kindl-, konsolideerimisest, aga Eurotsooni stabiilsuse huvides on tõesti oluline laenuvõimet suurendada, praegu on meil seal nelisada nelikümmend mil-, miljardit eurot, ma ei kavatse seda ülempiiri suurendada, aga te teate, et stabiilsusmehhanisme peab tõesti suutma andma väga suuri laene. nii et, et äh, me peaksime igatahes üritama suurendada selle äh, fondi rahastamisvõimet minu arvates on tegu väga konstruktiivse ettepanekuga, mis tuleks äh, kiiremas korras vastu võtta osa, osana kõikehõlmavast vastusest. suur aitäh! kas tuleb ka täiendav küsimus? jah, täiendav küsimus. Te ütlesite, et see tuleb kiiremas korras äh, vastu võtta. mida te täpselt mõtlete selle kiiremas korras all? Äh, asi on minu arvates pakiline, äh, sest me räägime ju finantsstabiilsuse tagamisest turgudel eelseisvatel kuudel. kuidas me saame seda tugevdada, me oleme kuulnud aruteludest valitsusjuhtide vahel, rahandusministrite vahel, kas te ei saaks natuke täpsustada, mida selle kiiremas korras all mõtlete? jah, see just tähendabki seda, et seda tuleb teha kiiresti. meie peame turgudest ette jõudma, me peame reageerima olukordadele niipea, kui nad tekivad ECOFIN-i kohtumisel mõningaid edusamme juba tehti, me oleme astunud ühendusse liikmesriikidega. meie arvates oleks arukas, et kuna meil veebruaril, esimesel veebruaril toimub ülemkogu, siis me peaksime neid küsimusi seal käsitlema. komisjon vähemalt on selleks valmis, aitäh. ja sotsiaaldemokraatide nimel saab nüüd sõna Steven Hughes. suur aitäh, president, härra Barroso ma tean, et äh, on juba kritiseeritud komisjoni äh, äh, sekkumist Iiri ja Kreeka tööturgu. Teie uus iga-aastane majanduskasvu strateegia räägib sellele, et tuleb rohkem tähelepanu pöörata indekseerimisele, paindlikele töötingimustele, hüvitistele ja ka tuleb vähendada tööliste liigset kaitset. kas teile ei tundu, et komisjon peaks pigem edestada, edendama kollektiivseid palgaläbirääkimisi ja sotsiaalset kaitset ja mitte seda õõnestama? ja muide, lepingu sotsiaalküsimusi käsitlevas peatükis seda ei käsitleta, niisiis ning mis puudutab eelarve konsolideerimist, mida selles uurimuses nõutakse, siis see igatahes välistab igasuguse kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgide saavutamise. kuidas te sellele küsimusele vastaksite? Äh, ma ütleksin teile, et me toetame sotsiaalset dialoogi täiel määral aga äh, seda tuleb teha äh, ka liikmesriikide tasandil, sest lõppkokkuvõttes on see ikkagi liikmesriikide pädevuses. ma olen äh, edenda-, toetanud seda dialoogi ametiühingute esindajatega, aga me oleme praegu seisukohal, et meil tuleks luua rohkem stiimuleid töökohtade loomiseks. me teame, milline on olukord tööturul, tööturul on vaja struktuurireforme selleks, et suurendada meie konkurentsivõimet. härra Hughes, täiendav küsimus aitäh. härra Barroso, miks on kogu tähelepanu keskendunud tööturule, kuidas oleks teiste turgudega, millega tuleks tegeleda, finantsturg, siseturg, tooraineturg, mulle näib, et ainult tööturuga praegu tegele, tegeldakse, miks peaksid töötajad kogu aeg, aeg kandma selle majanduslanguse kulusid ja mitte teised turud? me ei keskendu ainult tööturule me muide pöörame väga suurt tähelepanu ka finantsturgudel toimivale, toimuvale. me oma iga-aastases majanduskasvu strateegias oleme arutanud seda, et ka siseturureforme tuleb süvendada ja praegu keskendume näiteks energiaturule, aga tööturuga on ju samuti nende struktuurireformide osa, mis aitab meil suurendada Euroopa konkurentsivõimet, eriti nendes riikides, mis on äh, kõige haavatavamad ja me teame, et seal riikides on vaja olulisi tööturureforme aitäh ja nüüd saab sõna härra Verhofstadt liberaaldemokraatide nimel. härra president, ma tean, et eravestluses president Medvedjeviga te väljendasite muret Hodorkovski kohtuasja üle. kui vaadata Hodorkovski kohtuasja, siis see oli nii-öelda proovikiviks Venemaa õigusriigile ja võib öelda, et see test nii-öelda kukkus läbi kolmekümne esimesel detsembril arreteeriti Boris Nemtsov. põhiseaduse artikkel kolmkümmend üks aga peaks tagama äh, ühinemisvabaduse, nagu te teate, äh, kahekümne esimesel äh, jaanuaril on plaanis korraldada protestikohtumine ning ähm, minu arvates on siis aastast kaks tuhat üksteist ähm, mitmeid, mitmeid kuid, kus on kolmkümmend üks päeva ja iga, kui igal kolmekümne esimesel kuupäeval korraldatakse selline protestimiiting, siis seda, mis juhtus härra Nemtsoviga, saab juhtuda palju rohkem. niisiis, mida teie kavatsete selles küsimuses teha? Euro-, Venemaa on OSCE liige, Euroopa Nõukogu liige, võib-olla saab temast ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige ja ma arvan, et Euroopa institutsioonid peaksid sellele probleemile kiiresti reageerima härra Verhofstadt, nagu te ütlesite, me oleme tõstatanud selle küsimuse oma Vene partneritega me oleme juba avalikult reageerinud härra Hodorkovski ja Le-, Platon Lebedevi kohtuasjadele. me leiame, et kohtute sõltumatus äh, tuleb tagada ja inimestel peab olema õigus õiglasele äh, kohtumõistmisele. see on kirjas äh, konventsioonides, mis Venemaa on ratifitseerinud. õigusriik on äh, ka selle partnerluse aluseks, mida me Venemaaga arendame, me pöörame väga tihe-, äh, väga palju tähelepanu sellele küsimusele ja tõstatame selle küsimuse erinevatel kohtumistel Venemaaga. Äh, kui me kohtume seitsmendal veebruaril Venemaa esindajatega, siis me igatahes nõuame neilt ka, et nad peaksid kinni õigusriigi põhimõtetest ja võetud kohustustest härra Verhofstadt, mul on äh, lihtsalt kommentaar, mitte küsimus. ma arvan, et äh, selle probleemiga tuleks tegeleda võimalikult kiiresti, olukord ei saa jätkuda nii, nagu ta äh, Venemaal praegu on. ja mitte sellepärast, et meil on väga palju kauba, meil on väga palju kaubandussidemeid Venemaaga, aga see ei tähenda, et me peaksime sellest küsimusest kõrvale jääma. aitäh! ja nüüd proua Rebecca Harms roheliste nimel suur tänu, härra president. pressivabadus, meedia Venemaal, need tekitavad meile tõsist muret. kui te tahate midagi selles osas teha, siis me peame vaatama ka, mis on juhtumas praegusel hetkel Ungaris. ma tahaksin teada, mispärast komisjon eh, suhtub nii lõdvalt eh, Ungari eh, meediaseadusesse, sest see on vastuolus kõikide printsiipidega, mida me austame Euroopas. õiguseksperdid tegid oma arvamuse ja siin on vaadatud UNESCO konventsiooni, Kopenhaageni kriteeriumid ja nii edasi on vaadatud, kuidas on olukord põhiõigustega ja nii edasi, jätkem asjad selles osas siis nii, nagu see on, aga millal teie Ungari suhtes rakendate adekvaatseid samme, milline on teie ajagraafik, kas eh, on teil plaanis eh, kasutada rikkumismenetlust? me peame eh, Ungariga käituma samamoodi nagu teiste liikmesriikidega, Euroopa seadus on kehtiv kõikidele tegutsema peame samal ajal ettevaatlikult. ja praegusel hetkel eh, meie eh, tõesti töötame selle teema kallal libekomisjonis ja eh, siis kultuurikomisjonis arutati seda asja, hõlmatud on ka proua Kruus ning me kavatseme saata Ungarile kirja ja teeme seda hiljemalt sel nädalal, see on esimene kiri. ja sellele siis vastavad Ungari ametivõimud aga ma kordan, me peame eh, me peame kasutama sellist menetlust, mis on eh, sõltumatu, ei ole kallutatud, mis jälgib kõiki eh, õiguslikke samme ja see on väga tõsine küsimus. lisaküsimus. siis ma küsiksin nii, kõik dokumendid, mis on jõudnud eh, eh, Ungarist komisjoni, peaksid olema kättesaadavad ka meile, sellepärast et ka meie tahame hinnata olukorda, seda on vaja hinnata. meil on niisugune kahtlus, et võib-olla Ungari ei ole isegi esitanud selle seaduse tervet teksti, et nad lihtsalt püüavad aega võita ja sellepärast ma palun, et te saadaksite meile kõik dokumendid. ning ma arvan, et on tõepoolest üliraske läbirääkimiste valguses Türgi ja eh, teiste eh, riikidega rääkida eh, Kopenhaageni kriteeriumitest, kui neid ei rakenda riigid, kes juba on Euroopa Liidu liikmed. tõepoolest, nagu ma juba ütlesin, asepresident hakkas selle teemaga tegelema ja ka te ju mõistate ka, et need küsimused sisaldavad endas õiguslikku dimensiooni ja sellepärast me peame järgima sellist objektiivset menetlust. me ei taha eh, loomulikult panna eh, väga palju kaalule. me pöörame teemale väga suurt tähelepanu, me oleme eh, arutanud seda teemat, oleme väljendanud oma muret ka peaminister Olbanile aga poliitiliselt on nagu asi selge, aga me peame ka järgima siin väga selgeid menetlusi. härra president, härra äh, Toomas Kamiški, äh, konservatiivide esindaja, sõna teil. härra president, paari päeva eest äh, tõi Moskvas tegutsev komisjon välja selle mis põhjustas Smolenski eh, õnnetuse eh, kümnendal eh, aprillil möödunud aastal ja selle raporti tulemuste üle oli rahvas äärmiselt üllatunud, seda peetakse kallutatud dokumendiks. ja see raport eh, peidab neid fakte, mis ei ole mugavad Venemaa jaoks ning kogu raporti eh, vaimsus on selline, et eh, poolakad on õnnetuses süüdi. ei ole mitte mingisugust küsimust, tähendab, ma ei taha väita, et meie osa, meie pool ei teinud mingisuguseid vigu, aga siiski Vene raport tundub olevat sellise poliitilise sammuna vaadeldav, sest siin ei saa Venemaad üldse mitte milleski süüdistada. kuidas seda raportit hindab komisjon, kas Euroopa Komisjon kavatseb midagi ette võtta, et selgitada välja Smolenski tragöödia õnnetuse põhjusi, kui hukkus Euroopa Liidu liikmesriigi president ja paljud valitsustegelased suur tänu, eh, härra Kaminski. mitte keegi ei unusta kunagi seda jubedat õnnetust. ja me tunneme väga kaasa eh, härra eh, Kašinskile, kõikidele nendele inimestele, kes selles õnnetuses hukkusid. ma tean loomulikult, millise raporti avaldasid venelased möödunud nädalal ja muidugi ma saan aru, et nad sellise raporti esitasid, arvestades selle tragöödia dimensiooni, aga eh, eh, ma pean ütlema, et praegusel hetkel ei ole mitte mingisugust võimalust komisjonil vahele sega, sega, segada sellesse protsessi, ent sellepärast, et Poola valitsus ei ole kunagi eh, pöördunud komisjoni poole, kui seda tehakse, siis eh, me võtame midagi ette president, kas ma sain teist õigesti aru, et kuna Poola valitsus ei ole teid hõlmanud eh, sellesse töösse, siis te pole midagi teinud, aga kui me pöördume teie poole, et eh, selgitada välja selle õnnetuse põhjusi, siis te olete valmis seda tegema. nii nagu ma ütlesin, me peame vaatama, milline on õiguslik alus. minu eh, info kohaselt tegemist oli riigivisiidiga sõjaväelennuga aga eh, uus regulatsioon eh, jõustus pärast seda õnnetust ning eh, tegelikult praegu ei ole õiguslikke argumente, mille alusel komisjon saaks vahele astuda, aga loomulikult me võime arutada seda küsimust. suur tänu. härra Viski. härra Barroso ma arvan, et te kõik teate, kuivõrd oluline on tagada euro stabiilsus. ja selles osas on üks asi, millest ma pole aru saanud. kui me arutasime eh, päästeplaani, siis proua Merkel ütles stopp, kui teie tahtsite edasi minna. minu küsimus on siis selline kas te kunagi koordineerite ka eelnevalt oma tegevusi? ei ole esimene kord, kui niimoodi on läinud. ja mul on niisugune tunne eh, ja meedia kasutab seda täiesti ära, et eh, teie ja Merkeli vahel toimub arutelu ja siin on, eh, teil on lahkarvamusi, tegemist on suure poliitilise küsimusega. mina ei ole ka proua Merkeliga nõus, aga asi on selles, kuidas me saame Ehm, võidelda finantsspekulantide vastu, kui on niisugune lahkarvamuste olemasolu. Euroopa institutsioonid eh, kõikidel Euroopa institutsioonidel on oma eh, vastutusala, eh, oma vastutusala on ka Euroopa Komisjonil. me esitasime väga kõikehõlmava dokumendi, milles me tõime välja oma arvamuse Eh, seal on ära toodud kõik, mida me oleme teinud eh, ja eh, nüüd te näete, kuidas reageerivad turud. turud said aru, et on olemas tahe liikuda edasi väga konkreetselt. ja selles osas oleme meie ühel meelel, me turuanalüüsis oleme ühel meelel, et me peame Eh, liikuma edasi eh, tahtejõuliselt ning ma eh, loodan, et komisjoni positsiooni alusel jõuavad kokkuleppele ka liikmesriigid. härra Barroso, ma olen täiesti nõus tunnistama seda, et teil võib olla oma arvamus ja teil on õigus seda välja öelda, aga minu küsimus jäi vastamata. kui sellisel olulisel teemal inimesed spekuleerivad euro tuleviku üle nii olulisel ajahetkel, kuidas on võimalik, et teil on äh, härra Sarkozy või proua Merkeliga avalikud lahkarvamused, kas te ei koordineeri omavahelisi avaldusi äh, enne, kui te neid teete? Äh, minul ei ole vaja liikmesriikide nõusolekut oma arvamuse avaldamiseks ja muuhulgas meie ettepanek Äh, oli järgis vägagi suurel määral viimase ülemkogu järeldusi, kus liikmesriigid tõid välja, mis nende arvates on oluline, kaitsta euroala äh, tugevust ja eriti äh, tugevdada EFSF-i. nii et siin ei olnud vastuolusid ja ma ei saa teile kommentaaride kommentaare kommenteerida. see on üksmeelne seisukoht, seda jagab Euroopa Keskpanga president ja ka teised äh, institutsioonid, millel on oluline roll Euroopa finantsstabiilsuse tagamisel. nii et äh, oluline on see, kuidas me tegutseme ja mitte suhtlusküsimused. suur tänu, proua Marta Andreasen. suur tänu, äh, härra president, proua Barroso Äh, härra Barroso, äh, eelmisel nädalal äh, esitas üks kontrollikoja eelmist endistest liikmetest meedias süüdistusi komisjoni suhtes, väitis, et kontrollikoda on mõjutatud Äh, eelmisel nädalal avaldatud äh, kiri seadis kahtluse alla ka Euroopa Parlamendi viimaste aastate eelarve äh, kontrolli tegevuse. kui sõltumatut auditit läbi ei viida, siis nõukogul ja parlamendil ei ole enam õigust Euroopa Äh, eelarvet kinnitada edaspidi, kas te võiksite tõtt rääkida selle koha pealt, härra Barroso, kuidas need asjad tegelikult käivad? ma meenutaksin, et Euroopa Kontrollikoda on täiesti sõltumatu asutus, komisjon ei mõjuta selle metoodikat ega prioriteete ja me ka ei püüa seda teha, see on komisjoni enda huvides ja ka Euroopa huvides, et me öö, tunnustaksime selle välise Äh, kontrolli ja audiitori pädevust. me ei mõjuta kunagi Euroopa kohust ega ka Euroopa Kontrollikoda, see on õigusriigi põhimõte ja ka liikmesriikide põhiseaduste põhimõte. loomulikult äh, dialoog eksisteerib komisjoni vahel, kui Kontrollikoda seda auditeerib ja Kontrollikoja vahel. see on lihtsalt selleks, et menetlus hästi toimiks ja tagada, et kõik äh, auditi tulemused põhineksid faktidel, see on täiesti kooskõlas äh, meie üldiste põhimõtetega ja ma ka meenutaksin, et Kontrollikoda on varasematel aastatel olnud komisjoni suhtes vägagi kriitiline. et see on kõik, mis ma selles osas öelda saan. suur tänu, härra Barroso, ma ei ole teie vastusega nõus. vastuseks viimase kümne aasta kriitikale Kontrollikoja poolt on pöördunud komisjon audit, audiitorite poole äh, ja see on meedias dokumenteeritud ja on palutud, et nad muudaksid oma metodoloogiat. minu kolmekümneaastase kogemuse juures, äh, auditeerimise ja raamatupidamise juures, ei ole ma kunagi näinud, et auditeeritav õpetaks äh, audiitorile, kuidas oma tööd teha, kuidas äh, meie nüüd saame teada, kas see veamäära vähendamine on äh, audi-, auditi paremaks toimimiseks või sellepärast, et komisjon on seda soovinud? komisjon nagu Euroopa Parlament omab õigust oma arvamust avaldada auditeerimisprotsessis. Teie samuti avaldate oma arvamust ja teil on selleks õigus ja komisjon, kes on poliitiliselt parlamendi poolt ametisse määratud, omab ka samuti seda õigust, see ei ole poliitiline surve avaldamine, mis oleks talumatu. see on läbipaistvuse põhimõtte järgimine, nii et me täielikult äh, austame Kontrollikoda, me ei survesta audiitoreid ja me püüame anda oma parima selleks, et selle sõltumatu äh, audiitori ettepanekuid ellu rakendada suur tänu. Äh, fraktsioonilise kuuluvusega, kuuluvuseta liikmete poolt äh, härra Van der Stool. suur tänu, president. Jeruusalemm on üks jaotamatu Iisraeli pealinn. see peab alati jääma Iisraeli territooriumiks Iisrael on ainuke demokraatia Lähis-Idas, mis ei ole langenud äh, diktatuuri alla. džihaadi kontekstis ei kaitse Iisrael mitte ainult ennast, vaid ka Euroopat. ja seda me peame oma äh, kristlike väärtuste kontekstis arvesse võtma. Euroopa Liit peaks andma rahvusvahelisele kogukonnale selge signaali et äh, Jeruusalemma roll on oluline. ma arvan, et ka meie diplomaatiline esindus tuleks viia Jeruusalemma. tulevased ähm, Euroopa suursaatkonnad, nendest üks peaks samuti äh, asuma Jeruusalemmas. Äh, nagu te teate, komisjon toetab täielikult Iisraeli ähm, olemasolu, nagu te ütlesite, see on demokraatlik riik väga keerulises keskkonnas ja tunnustame selle riigi demokraatlikke õigusi, samas nad peaksid äh, tunnustama palestiinlaste isemäära, isemääramisõigust ja need kaks riiki peaksid äh, koos eksisteerima vastastikuses mõistmises ja arvestades rahvusvahelist õigust mis puudutab meie esinduse asukohta Iisraelis, siis meie ei näe põhjust praegu mingeid muudatusi teha, aitäh. jah, palun lisaküsimus. suur tänu, loomulikult see vastus kurvastab mind. eelmisel nädalal otsustas komisjon et äh, Iisrael peaks oma asundustest tagasi tõmbuma. mida, kuhu nad peavad minema? ka Jeruusalemmas elavad ka araablased ja juudid koos. me ei tohiks Ida-Jeruusalemma diskrimineerida. Jeruusalemm on ühtne kogukond. mida teha äh, iisraellastega Ida-Jeruusalemmas, ka nendel on omad õigused. ma arvan, et Euroopa Liidu seisukoht on olnud täielikult kooskõlas äh, äh, rahvusvahelise avalikkuse seisukohaga, sealhulgas Iisraeli liitlaste seisukohaga asunduste osas. ja just sellised äh, kommentaarid näitavadki, miks me ei peaks oma esindust viima Jeruusalemma, sellepärast et olukord selles linnas on niivõrd keeruline. nii et äh, toetagem rahu, toetagem Iisraeli, aga ärgem unustagem ka palestiinlaste õigusi, sest ka nemad on väärt meie tähelepanu ja tuge. suur tänu härra fraktsiooni esimees. nüüd läheme konkreetse teema juurde, selleks on innovatsioon ja energia. teine osa meie infotunnist kannab siis pealkirja Innovatsioon ja energia. kolleeg Vidro Kadras. härra president, komisjoni president komisjon tegeleb äh, innovatsiooniga väga paljudes erinevates valdkondades, ka teise mm, äh, põlvkonna biokütused, äh, taastuvenergiat, muud energiaallikad, energiatõhusus ja samuti ka CO kahe kogumine, transport, hoiustamine, elekt-, elektrisõidukid ja nii edasi. aga ressursse on vähe, härra president. ja väga paljud kodanikud on väljendanud seda muret, mida ma tahaksin ka täna teile edasi öelda. praegustes keerulistes oludes milline on komisjoni rõhuasetus, millised on komisjoni jaoks prioriteedid? vastus on väga keeruline küsimus, sellepärast et kõik prioriteedid on omavahel seotud. meil on vaja integreeritud energiaturgu ja selle kaudu saaksime ka suurendada energiatõhusust ja rohkem kasutada säästlik, äh, taastuvenergiat, me peame ka investeerima äh, süsiniku, väheste süsinikuheitmetega tehnoloogiatesse ja vähendame emissioone ja selles osas peame ka äh, tegema koostööd äh, meie partneritega, nii et need on äh, neli eesmärki ka ülemkogu jaoks, turg, energiatõhusus, vähese süsinikusaastega ähm, tehnoloogiad ja välisdimensioon energiapoliitikas. suur tänu, proua Tsisil Ehm, gospod predsednik Barroso. härra Barroso. Euroopa Liit peab vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend. poliitilisel tasemel me juba arutame palju ambitsioonikamaid eesmärke. kõigile on hästi teada, et kõige suurem koorem tuleks kanda just nimelt energeetikasektoril ma tahaksin teada, milline on teie isiklik arvamus äh, selle kohta, millal on tingimused siis äh, sobivad, et me saaksime seada ambitsioonikamaid eesmärke? milliseid äh, käegakatsutavaid samme me peaksime Euroopa Liidus energeetika valdkonnas astuma? kas tegu on nende meetmetega, millele viitasite, kui vastasite minu kolleegi küsimusele? vastus tegemist on jällegi äh, kahetasandilise protsessiga, mis ei puuduta ainult äh, Euroopa Liitu. Äh, Cancunis toimunud läbirääkimistel me suutsime vähemalt nendel läbirääkimisprotsessidel hinge sees hoida. meie tahame minna palju kaugemale, me ja aga selleks, et me saaksime seada siduvaid eesmärke, peame me paluma teistelt riikidelt, kõige suurematelt saastajatelt, et nad teeksid samasuguseid jõupingutusi ja siiamaani nad ei ole valmis seda tegema. niisiis, me peame leidma õige viisi, kuidas need teised riigid tegutsema panna. samas need riigid, mis on valmis minema kaugemale, peaksid võtma äh, kohustusi, mida nad saavad täita. veebruaris tahame me tegeleda sellega, kuidas saavutada suurem energiatõhusus, selles valdkonnas me oleme oma eesmärkide saavutamisest kaugele maha jäänud. me saavutame need teised eesmärgid, mis me oleme aastaks kaks tuhat kakskümmend seadnud, aga energiatõhususe eesmärgi saavutamisega on meil tõsiseid probleeme. järgmine küsimus president Barroso selleks, et tagada energiavarustuskindlus ning äh, selle taskukohasus tarbijatele, tuleb äh, Euroopa Liidul kasutada ära madala süsinikeheitmetega energiat, näiteks kas nõndanimetatud puhta kivisöetehnoloogiat. Äh, selle tehnoloogia areng aga siiani on olnud väga aeglane. kas te saaksite meile kinnitada, et, et toetused süsiniku äh, ladustamisele ja sisustamisele, sidumisele jätkuvad ka tulevikus. härra Barroso, ma võin teile kinnitada, et me üritame seda teha, aga lõppkokkuvõttes on ju liikmesriigid need, kes raha üle otsustavad. Nemad otsustavad, kas sellistele teadusuuringutele raha antakse või ei. seda küsimust kavatseme arutada siis, kui me esitame mitmeaastase finantsperspektiivi aga ma loodan, et liikmesriigid peavad prioriteetseks äh, investeeringuid äh, taastuvenergiasse ja äh, väikeste süsinikeheitmetega tehnoloogiatesse. me tuleme välja järgmisel ülemkogul ka oma tehnoloogiaplaaniga. proua Fiona Hall järgmisena härra Barroso, te ütlesite, et liikmesriigid on saavutanud alla poole nendest eesmärkidest, mida nad on endale seadnud energiatõhususe vallas. miks komisjon rohkem survet ei avalda selleks, et liikmesriigid eh, oleksid kohustatud seda eesmärki saavutama, mis on seatud? me avaldamegi survet ja just nimelt sellepärast tahamegi selle teema arutusele võtta ka järgmisel ülemkogul. nagu ma ütlesin, energiatõhususe valdkonnas me jääme eesmärkidest maha, ma ei ole olukorraga rahul ja me üritame olukorda lahendada. energiatõhusus on äh, nüüd äh, oluliseks osaks meie e-, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. praegu me peame liikmesriikidega dialoog, et paika panna liikmesriikide eesmärgid me oleme juba hinnanud, et kui arvestada neid poliitikaid ja meetmeid, mis meil praegu on, me suudame aastaks kaks tuhat kakskümmend energiatõhusust parandada ainult kümme protsenti. aga meie oma kaks tuhat kakskümmend strateegias oleme püstitanud juba palju ambitsioonikamad eesmärgid, aga need võivad jääda ka alla kahtekümmend protsenti ja seetõttu meil on vaja kahetasandilist lähenemist. kõigepealt me peame vaatama, milliseid edusamme on saavutatud siis liikmesriikide eesmärkide ellurakendamisel ning edusamme tuleks siis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal läbi vaadata ja kui see läbivaatus näitab, et et seda eesmärki kakskümmend protsenti on võimalik saavutada, siis komisjon peab paika ka juri-, paneb paika ka juriidiliselt siduvad eesmärgid. aitäh, härra Pütikohver, sõna on teil. härra president äh,, härra Barroso, mul on teile üks küsimus, mis puudutab äh, äh siis Äh, võrgu sisenemise tasusid ja nende ühtlustamist. meil on väga palju äh, energiaprogramme Saksamaal ja üks kõige suurematest ja edukamatest nendest on sattunud nüüd selle läbi ohtu. mida te, te teete selleks, et seda ühtlustamist takistada, sellepärast et see kuidas te üritate hoolitseda selle eest, et härra Oettinger Äh, kava, tegeleb energiatõhususe küsimusega, kuidas ta lihtsalt ei venita, et aega võita. Te ütlesite just praegu, et te olete juba aru saanud, et need mittesiduvad eesmärgid on ebapiisavad. mida te edasi kavatsete teha? kõigepealt ma tahaksin öelda, et härra Oettinger on üks nendest volinikest, kes on pakkunud välja sellise ambitsioonika lähenemise energiatõhususe küsimusse. me üritame seostada energiapoliitikat teiste poliitikatega, nagu näiteks võitlus kliimamuutustega. me oleme seisukohal, et asi ei puuduta ainult eesmärkide seadmist, asi puudutab ka liikmesriikide tahet, meie arvates oleks parem, kui liikmesriigid paneksid paika oma riiklikud eesmärgid ja siis me saaksime vaadata, kas nad suudavad neid eesmärke täita ja kui suudavad, siis on tore, aga kui ei, siis me võtame vastu siduvad õigusaktid või vähemalt pakume nad välja. minu arvates on parem alustada siiski sellise vabatahtliku lähenemisega, vabatahtlike eesmärgidega, niimoodi me oleme teinud varem ja selline lähenemine on osutunud õigeks. aga ma ei välista sugugi seda, et meil on vaja iga riigi jaoks siduvaid eesmärke. aga andkem siiski liikmesriikidele võimalus selles protsessis kaasa rääkida ja vaadata, kuidas nad oma strateegiaid arendavad. aitäh, härra Rüübich järgmisena. aitäh, president. neljandal veebruaril toimub ähm, energiateemaline ülemkogu kaks äh, direktiivi tulevad ka arutusele, veeraamdirektiiv ning äh, keskkonna, keskkonda puudutavat hinnangud, me saaksime, me peame vaatama, kuidas me saaksime neid kahte asja omavahel kokku sobitada jätkusuutlikul alusel. see heakskiidu menetlus ei tohiks ju kesta rohkem kui aasta. komisjon on praegu teinud ettepaneku, et see periood peaks olema viis aastat, see on äh, parlamendi ametiaeg ja nii pikka aega me ei saa lubada kas komisjon oleks valmis vähendama seda ajaperioodi ning kohandama ka veeraamdirektiivi eh, sellisel moel, et tulevikus eh, saaksime me siis ületada selle lõhe, mis eraldab tuuleenergiat ja päikeseenergiat. härra Barroso, komisjon tahab Äh, selle küsimuse kiiresti lahendada. probleem on aga selles, et liikmesriigid tavaliselt äh, paluvad, et me asjadega viivitaksime, selle võrra, selleks, et igasuguseid moonutusi äh, turul vältida. üks energeetika vallas valitsevatest probleemidest on see, et meil on see reguleerimine selles valdkonnas väga erinev. neljandal veebruaril toimub siis ülemkogu, seal arutame hiljuti esitatud teatisi ning ma arvan, et tegemi-, me arutame siis ka seda väga olulist kliima- ja energeetikapaketti, mille me mõned aastad tagasi esitasime. nii et, et me oleme valmis seda ajalõhet lühendama, aga selleks on vaja kokkulepet liikmesriikidega, et me teeksime kõiki asju enam-vähem ühel ajal, selleks et vältida konkurentsimoonutusi Euroopas proua Vicky Ford järgmisena. teadus- ja arendustegevus on väga oluline meie majanduse konkurentsivõime seisukohalt, esmakordselt eelmisel aastal oli Euroopa ülikoole ka maailma tippülikoolide hulgas, üheks selliseks oli Cambridge'i ülikool, mis asub minu esindatavas piirkonnas ma arvan, et nii see ülikool kui ka paljud teised vähem tuntud ülikoolid ja ettevõtted on vähendanud teadusuuringutele tehtavaid kulutusi, kulutusi, mida muide on rahastanud Euroopa Liit. Äh, teadusuuringute raamprogramm kahjuks on ka üks väga keeruline ja bürokraatlik programm. möödunud sügisel me siin parlamendis võtsime ühehäälselt vastu terve rea soovitusi, mis nägid ette sellise bürokraatia lihtsustamist. mida kavatseb komisjon teha selleks, et need reformid ka ellu viia? kõigepealt ma tahaksin õnnitleda Cambridge'i ülikooli ja teie äh, valimisringkonda. me arutasime mitmeaastast finantsraamistikku ja ma tahaksin tänada teid selle eest, et te tõesti näitasite üles valmisolekut toetada teadusuuringuid, innovatsiooni Euroopa Liidu tasandil. Cambridge on üks maailma tuntuvaid ülikoole, aga Euroopas on ka teisi ülikoole vaesemates piirkondades, millel kahjuks ei ole samas juurdepääsu finantsvahenditele. nüüd, mis puudutab reeglite lihtsustamist, me kavatseme seda teemat ülemkogul arutada, meie jaoks on see kindlasti prioriteetne teema ning meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament seda toetab. väga oluline on siin aru saada, kui oluline on teadlaste jaoks see, et nad ei peaks raiskama liiga palju aega paberitööle ja neil oleks rohkem aega kesk-, et neil oleks rohkem aega keskenduda just nimelt teadustegevusele. aitäh! proua Figueiredo järgmisena aitäh, president. Äh, eelarve konsolideerimise nimel on äh, vastu võetud nõndanimetatud äh, säästupaketid, mis muudavad olukorda Euroopa Liidus palju hullemaks. õõnestatakse sotsiaalsfääri, tööõig-, töötajate õigusi, vähendatakse avaliku sektori investeeringuid, eriti innovatsiooni ja energeetika valdkonnas. see tähendab seda, et kui selline tegevus jätkub, siis Äh, Portugal ja teised nõrgema majandusega riigid satuvad väga suure surve alla ja see toob kaasa meie olukorra veelgi, äh, see muudab meie olukorra veelgi harve, halvemaks. tõstatub küsimus, et äh, milliseid meetmeid siis on plaanis rakendada selleks, et olukorda muuta niimoodi, et innovatsiooni toetatakse ka sellistes riikides nagu Portugal, riikidesse kus ei ole lihtsalt teadusuuringutesse piisavalt avalikkuse, avalikke riiklikke investeeringuid ette nähtud. ja kuidas tagada juurdepääs energiale, arvestades neid kõrgeid hindu, mis äh, praegu energiale on kehtestatud? aitäh! jah, proua Figureido, te teate väga hästi, milline on meie seisukoht tõenäoliselt. me teame, milline on olukord Portugalis Äh, Portugalil on tõsiseid probleeme riigivõlaga, aga selles dokumendis, mille me just avaldasime, me oleme öelnud liikmesriikidele, et kui võimalik, siis nad ei tohiks vähendada investeeringuid haridusse, teadusuuringutesse ja ka energeetikasektorisse ja väga paljud riigid edukalt investeerivad nendesse sektoritesse, et ma mõtlen siin riike, kes küll on vastu võtnud säästumeetmed, aga samas on suurendanud investeeringuid teadusuuringutesse ja energeetikasse aga samuti on oluline meeles pidada sidusust ja ühtekuuluvust ja solidaarsust meil on olemas Euroopa äh, ühtekuuluvusprogramm, äh, mis äh, hõlmab tervet rida sidususe valdkondi. me peame selle plaani operatiivseks muutma. aitäh, proua Merkes, üks minut, palun. aitäh, president. innovatsiooni vallas äh, äh, kui me me peame innovatsiooniga tegelema, kui me ei taha töökohti kaotada. Euroopa Liit peab üles näitama innovatsiooni, kas teil ei saaks olla komisjonis natuke integreeritumat lähenemist? näiteks me teame, et ainult üks peati-, peadirektoraat tegeleb nende regionaalsete partnerlustega, meil oleks vaja ka palju terviklikumat lähenemist ma arvan, et ka erinevad fondid peaksid rohkem tege-, tegutse-, koos tegutsema, meil on vaja vältida rahaliste vahendite killustamist. niisiis, kuidas oleks, kui looks äh, sellise suure äh, finantsvahendi just nimelt äh, teadusuuringute jaoks koos liikmesriikidega. ja nüüd, mis puudutab energeetikat, tihtipeale pööratakse liiga palju tähelepanu väike, suurtele ettevõtetele, aga tõelise innovatsioon leiab aset just nimelt väikeettevõtetes. mina ja kolleegid leiame, et meil on vaja selles valdkonnas mingeid siduvaid eesmärke. jah, te tunnete täiesti põhjendatult muret sünergia puudumise pärast ja ma loodan, et ülemkogul me ka seda teemat käsitleme. Euroopa innovatsioonipartnerlus on just nimelt vahend selleks, et luua sünergia juba olemasolevate programmide vahel nii Euroopa regionaal- kui ka liikmesriikide tasandil. me tahame neid erinevaid tasandeid ühendada. ma arvan, et niimoodi me saame ära kasutada kõigi tasandite innovatsioonipotentsiaali ja leida siis tõesti üle-euroopalisi lahendusi. üks eesmärk on just nimelt kiirendada seda Äh, või lühendada seda perioodi, mis on seotud ähm, teadussaavutustega, siis äh, jõudmisega turule, nende rakendamisega. seetõttu me komisjonis ja ka liikmesriikidega äh, püüamegi just arutada, kuidas seda kõike saavutada, kuidas minna kaugemale just nimelt ühe peadirektoraadi pädevusest. aitäh ja nüüd härra Salafranco. suur tänu. teadusuuringud, mis hiljuti avaldati rahvusvahelises pressis, eriti need, mida avaldati Kreekas, eh, Küprosel, seal eh, toodi välja fakt, et on Egeuse meres on väga suured loodusliku gaasi varad Mm, varud ja et eh, gaasi on ka kontinentaal-Euroopas leitud. kuidas Euroopa Komisjon kavatseb eh, laiendada eh, uurimistööd, kuidas viiakse läbi teadusuuringuid, et laiendada energiaallikate mm, kasutamist, kas on olemas mingisugused Euroopa-ülesed suunised? ning ma tahaksin öelda ka seda, et et te peate loomulikult vastutama Lissaboni lepingu rakendamisest, aga samal ajal peate te võitlema väga tõsise majanduskriisiga ning te teete seda väga hästi. mulle tundub, et teie olete just koondanud oma tähelepanu õigetele suundadele aga kuidas saaks rohkem raha tekitada? härra Barroso, suur tänu. Eh, väga kena, et keegi ka mulle midagi ilusat ütleb. aitäh selle kommentaari eest. mis puudutab aga teie küsimuse esimest osa või teie sõnavõtu esimest osa, siis Eh, praegusel hetkel ei ole meil eh, geoloogiliste uuringute jaoks vahendeid, see ei ole praegusel hetkel meie prioriteet, et leida uusi energiaallikaid Euroopas. Eh, meie praegusel hetkel tegeleme hoopis infrastruktuuri omavahelise ühendamisega Euroopa mastaabis. midagi on juba saavutatud näiteks Balti riikide jaoks on midagi ära tehtud ja praegusel hetkel me töötame siis Ida- ja eh, Kesk-Euroopa riikidega, et oleks võimalik tagada eh, põhja-lõunasuunaline ühendatus. aga eh, olulised on ka uued koridorid selleks, et tuua gaasi Euroopasse. ja ma arvan, et just nimelt selles, niimoodi läheme me energia vallas edasi härra Karins. president Barroso, komisjon on tulnud välja minu arvates väga eh, tervitatava algatusega, see tähendab, et tegeldakse energiatõhususega terves Euroopas, eh, tegeldakse vastastikuse ühildavusega, kulutused, mida selles osas tehakse on kusagil kakssada miljardit eurot ja see raha tuleb ära kulutada aastaks kaks tuhat kakskümmend. Äh, pool sellest investeeringust peaks tulema erasektorist. minu küsimus on järgmine. see, mis nüüd üle jääb, see on sada miljardit eurot Euroopa äh, infrastruktuurivõrkude jaoks, siis kuskohast see raha tuleb? kas näiteks antakse välja võlakirju või on mingid muud investeerimisallikad? kõnelejal ei ole mikrofoni. nii nagu te ütlesite, tõepoolest kavatsetakse kulutada kakssada miljardit eurot ja sada miljardit eurot arvata, arvata pakutakse saadavat turult. aga e, osa rahast saadakse e, lubade andmisega, saadakse finantsvõimenduse kaudu. sellepärast e, tuleme me välja väga erinevate meet-, meetoditega, mis lubaksid erasektorit kasutada ära mõistlikumal, ratsionaalsemal moel aga selleks, et ülejäänud raha saada, tuleb komisjon välja uue finantsinstrumendiga ja seda me teeme eh, pärast aastat kaks tuhat kolmteist uue finantsraamistiku valguses. Eh, siin võiks olla juttu näiteks garantiidest, eh, mm, aktsiate, aktsiaosalusest ja nii edasi Äh, võib-olla on siin võimalik saada raha ka näiteks projekti võlakirjade kaudu ja nii edasi. Äh, proua Sonja Alfano. president Barroso. Äh, direktiiv kaks tuhat üks käsitleb eh, taastuvaid energiaallikaid, tegeleb rohkem kui, eh, sellega tegeldakse rohkem kui avaliku sektoriga. Eh, Itaalias on kodanike energiaarved tõusnud, ehitatakse põletustehaseid selleks, et saada mm, lahti jäätmetest ja see on väga kahjulik tervisele jäätmete põletamine eh, on Itaalias väga moes ja eh, mul ei ole praegusel hetkel meeles detailselt, kuidas asi on, aga eh, mina tahaksin esitada küsimuse kirjalikult. ei tohiks lubada mitte bioloogiliselt, ei tohiks lubada bioloogiliselt lagunematute jäätmete põletamist ning äh, jäätmedirektiiv äh, tegelikult toob välja selle, et üks võimalus jäätmete äh, käitlemiseks on põletamine, aga praegusel hetkel katkestatakse kõneleja. Teie ütlesite täiesti õigesti, et kõikide rikkumismenetluste detailid ei ole mul hetkel peas, aga praegusel hetkel on meil energia vallas käimas seitsekümmend seitse e, energia, mm, tähendab, on meil e, seitsekümmend seitse energia rikkumismenetlust käsil ja ma tõepoolest vastaksin teile kirjalikult. härra Franz Obermeier. suur tänu. kliimamuutused ja taastuvenergiad Eh, on kõik osaks eh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, aga mulle tundub, et Euroopa ei võta kõiki neid asju tõsiselt. kui te vaatate, kuidas on asjad keskkonnakaitsega, siis te näete siin teistsuguseid strateegiaid härra eh, Oettinger on võtnud positsiooni keskkonnasõbralike Eh, energiate osas siin räägitakse selles, et olu, et oluline on eh, süsiniku vähendamine. kas eh, Euroopa Liit kavatseb ka võtta vastu mingi direktiivi selles osas, kui kaua võivad käsi kä,, käigus olla aatomijaamad, sest varsti on kakskümmend viis aastat möödas Tšernobõli äh, Mm, õnnetusest, kas te tõesti saate puhta südamega öelda, et kes, et tuumaenergia on keskkonnasõber? Eh, siin eh, me peame arvestama lähimuspõhimõttega, sellepärast et mõned, mõned liikmesriigid eh, kasutavad tuumaenergiat kliima muutuste osas eh, on tuumaenergial väiksem mõju kui teistel energialiikidel. aga Euratomi leping, eh, see on üldse eh, Euroopa integratsiooni algus, siis komisjonil on kohustus aidata liikmesriike tuumaohutuse tagamisel suur tänu ja nüüd järgmine küsimus, Sarjus Volski. Teie eh, toote meile Aserbaidžaanist ja Türkmenistanist optimistliku sõnumi, aga vaadakem numbreid. ma saan aru, et äh, siin on juttu miljonitest kuupmeetritest gaasidest, gaasist, aga kas teil on mingisuguseid arvestusi, kas see eh, lõunakoridori ja Nabucco toru, toru juhe saab ka täis kõikide nende miljonite kuupmeetrite gaasiga? Eh, külaskäik Aserbaidžaani ja Turkmenistani eh, sealt sain ma kindla sõna, et nad täidavad oma kohustusi ma kohtusin härra Liieviga, Aserbaidžaani presidendiga ja ka e, Turkmenistani presidendiga härra Muhamedoviga ning nad ütlesid, et nad on täiesti valmis e, andma Euroopa jaoks piisavalt gaasi, isegi rohkem, kui me praegusel hetkel seda tahaksime. aga loomulikult on ka probleeme Eh, mõningad probleemid on seotud eh, nende eh, ettevõtetega, kes on projektidega hõlmatud ning siis see puudutab ka neid erinevaid torujuhtmeid, mida mm, ehitatakse aga siiski eh, on piisavalt gaasi, eh, mis tuleb Euroopasse ja kui te olete valmis eh, Euroopa riikidel tegema koostööd nende maadega ja ka teistega, siis tõepoolest lõunakoridor saab minna käiku. ning nüüd viimane küsimus, proua Tikau. suur tänu, president Euroopa perekonnad eh, on eh, majanduskriisi ajal järjest suurema surve all, rohkem kui kümme protsenti nende eelarvest läheb energiaarvete maksmiseks ja millist, mida on komisjon teinud selleks, et energiavaesust vähendada kas selleks saab kasutada näiteks Euroopa Regionaalarengu Fondi selleks, et tõhustada eh, hoonete energiatõhusust, kas selle peale mõeldakse ka tulevases finantsperspektiivis? energiaturu eh, eh, seadusandlus räägib siin sellest, et läbipaistvalt tuleb pakkuda energiat tarbijatele ja praegusel hetkel eh, me tuleme välja otseste ettepanekutega, et tegeleda tarbijate muredega. tundub, et vähemalt keskpikas perspektiivis tõeliselt integreeritud eh, tõeliselt integreeritud energiaturg on tõhusam kui praegune turg mis puudutab rahastamist eh, energiavarustuskindluse eh, osas, siis sellega me tegeleme järgmise finantsperspektiivi eh, jooksul. osa sellest rahast peab tulema turult, aga osa sellest peab tulema ka ehm, avalikust sektorist ja sellega me tegeleme siis järgmise perspektiivi ajal. tänu kolleegid selle arutelu eest, mis puudutas energiat ja innovatsiooni. suur tänu eh, komisjoni eh, presidendile, teie olete juba eh, teist korda tänase päeva jooksul osalenud rasketes aruteludes parlamendiga.